liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. kallid kolleegid. paluksin korraks teie tähelepanu. neljapäeviti tegelikult äh, te jah, olete alati natukene rahutud, sest et te kardate, et me ei hakka õigel ajal pihta, täna täpselt õigel ajal Mr. Carter. Yeah. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. kallid kolleegid, palutakse kodukorra kohaselt sõna, öelge palun, millise artikli järel võtate sõna, härra Taatmas? suur tänu, juhataja võtan sõna kodukorra artikli üksteist lõige kolm alusel sõna. proua Jackie Fosteri eilsest sõnavõtust tuli selgelt välja, et härra Corbett on kuritarvitanud härra Verhofstadti rolli seoses Westminsteri saadikute visiidiga, kes käisid siin enne Brexitit. see on tõesti väga tõsine asi, võetakse ära mikrofon, kahjuks ei kuule, mida härra Tartmast edasi räägib sekkub proua juhataja. kallid kolleegid, eilset arutelu ei alusta me siin kindlasti nüüd uuesti. veel äh, soovitakse sõna äh, ka kodukorra alusel härra Wulf. härra Wulf, kus te olete? härra Wulf, palun. suur tänu, proua juhataja aitäh, et äh, sõna sain. võtan sõna kahe kodukorra artikli kohaselt, sada kaheksakümmend neli ja sada kaheksakümmend kaheksa, vabandust, sada üheksakümmend kaheksa. saja üheksakümne kaheksa kohaselt ma kutsun üles, et äh, koostataks komisjon, mis keskenduks äh, Saudi Araabia kohatu käitumisega Jeemeni rahva suunas et vaadataks, kuidas me rahastame Saudi Araabiat erinevate projektide läbi. nagu te teate, Jeemenis on kriis äh, selline, et miljon inimest on äh, koolerasse haigustunud öö, äh, sajad inimesed, äh, lapsed surevad iga päev, Saudi Araabia on sulanud, sulgenud aga kõik sadamad, lennujaamad ja äh, muud äh, riigi sisenemise punktid, et mitte lasta Jeemenist pärit inimesi sisse. meil on kohustus äh, nende inimeste kannatuste osas midagi ette võtta ja saja üheksakümne kaheksanda kodukorra punkti kohaselt paluksin luua erikomisjon. proua juhataja küsib, et palun öelge, mis te tahate täpselt. härra Wulf ei vasta järgmisena härra Papadimulis. suur tänu, proua juhataja. eile leidis äh, minu kodumaal äh, Kreekas ühes äh, Ateenast läänes asuvas piirkonnas aset üleujus, ujutus, juba viisteist inimest on hukkunud teadaolevalt ma eeldan, et Euroopa Parlament ja Euroopa, Euroop-, kõik Euroopa Liidu institutsioonid näitavad üles solidaarsust Kreeka rahva suunas, kes on selle katastroofi ohvriks sattunud. ja kaastundeavalduse eh, peaks samuti proua juhataja nende inimeste mälestamiseks eh, üheminutilise leinaseisaku kujul pidama. proua juhataja, kahjuks täna ei ole see leinaseisak võimalik kuid üks on selge, sellegipoolest me kõik mõtleme selle katastroofi ohvritele, nii nagu ka teiste katastroofide ohvritele. Need on tõesti meie jaoks alati väga suured katastroofid, kui hukkuvad inimesed. ja ma tänan teid, et te mõtlete nendele ohvritele. ma tänan teid selle eest, et me alati võitleme vähemuste eest, võitleme selle eest, et nad oleksid kaitstud ja meie jaoks, Euroopa Parlamendi jaoks on see teema tähtis. suur tänu, et te meid veel kord äh, teavitasite, aga kui lubate, siis ma tuleksin nüüd tänase päevakorra juurde. parlamendi pressi, vabandust, siiski veel üks äh, sõnasoov härra Langen vastavalt kodukorrale. proua juhataja, mina tahaksin täiskogu teavitada sellest, et teisipäeva pärastlõunal, kui äh, toimus arutelu õigusriigi kohta Maltal pärast härra Kiigolgi seisukohta, peatati äh, otseülekanne üle interneti Maltal äh, kakskümmend kaheksa kolleegi, kes pärast härra Kiigoldi sõna võtsid, enam, neid enam kuulda ei ole, see on üks ennekuulmatu skandaal ja ma paluksin, et parlamendi juhatus uuriks, milles asi suur tänu ka selle info eest rohkem keegi sõna ei soovi, nagu ma aru saan äh, protseduurilistes küsimustes äh, ja seega siis läheme töö juurde. presidendile on esitatud ähm, palve kuue NGL fraktsiooni poolt. ettepanek on, et härra Martin Širdevan nimetatakse majandus- ja rahanduskomisjoni liikmeks. kas kellelgi on äh, midagi öelda selle kohta? ei, siis sellisel juhul on see ametisse nimetamine kinnitatud. ja läheme nüüd siis hääletuse juurde kõigepealt viie fraktsiooni ühisresolutsioon väljendusvabaduse kohta Sudaanis. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus.